puutumatus säilitataks ja vastavalt kodukorra artiklile kuus läheb ka see taotlus õiguskomisjoni. selle koja fraktsioonidelt ja mitteühinenud liikmetelt äh, sain ma nimekirja ähm, inimeste kohta keda pannakse ette komisjonide liikmeteks, see nimekiri on äh, avaldatud selle protokollis ja see, võite seal kõigiga tutvuda. Angeelika Vertmann andis mulle teada, et ta soovib, et ta astus äh, ALDE fraktsiooni liikmeks. rahvusvahelise kaubanduse komisjon soovib